istung jätkub, eilse päeva protokoll on kättesaadav. kas keegi on, kellelgi on protokolli midagi vastu öelda, ei ole, järelikult võetakse protokoll vastu ja järgmine päeva